erapooletud, vastu võetud. ja edasi suuline muudatusettepanek proua Intveldilt. see puudutab äh, põhjenduspunkti B. palun, proua Intveld got it, okei okay,, thank you. aitäh. jah, aitäh. me teeme ettepaneku suuliseks muudatuseks, millega tuleks kustutada see põhjenduspink, sellepärast et seal viidatakse raportile, mida me tahame avaldada. ja see avaldatigi eile. nii et põhimõtteliselt on see nüüd mõttetu. kas on vastuväiteid sellele suulisele muudatusettepanekule? kui vastuväiteid ei ole, siis äh, hääletame suulist ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame kogu raportit nimeliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud viiesaja kaheksakümne ühe poolthäälega. wir kommen zum nächsten järgmine punkt päevakorras tolmeldajaid käsitlev Euroopa Liidu algatus, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kui te soovite, kontrollime selle üle. muudatusettepanek kaksteist hääletamine on lõppenud vastu võetud. ja palun andke tõesti käega selgelt märku. edasi. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitseteist, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget üheksateist, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi muudatusettepanek üksteist kes on poolt vastu erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek neli nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud sellega langeb ära originaaltekst ja nüüd muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud edasi lõige kakskümmend seitse originaaltekst nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek äh, seitse kes on poolt vastu erapooletud vastu võetud muudatusettepanek kaheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt P kahes osas, esimene osa. me oleme juba edasi liikunud. põhjenduspunkt B esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi põhjendus punkt Q, originaaltekst. vabandust. protseduuriline küsimus. kui nõutakse kontrollimist, hääletuse üle kontrollimist, siis te ei saa seda lihtsalt ignoreerida, niimoodi ei saa hääletada. ich hääletus oli täiesti selge. nii et äh, vastuväitel ei olnud mitte mingisugust õigustust, kui ma oleksin ise ebakindel, siis ma laseksin korrata. nüüd põhjendus äh, punkt Q esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja palun kolleeg äh, kohalt kakssada kolmteist. jah, mina olen kohal kakssada kolmteist, kodukorra küsimus tundub, et äh, istungi president ei saa otsustada, et kas kodukorras on väga selgelt öelnud, et kui äh, saadik palub kontrolli, siis tal on õigus seda taotleda. kui nüüd äh, tsiteerida kodukorda, siis ma pean ka tsiteerima, et kõik sõltub äh, presidendi otsusest. nüüd põhjenduspunkt U, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt AG, originaaltekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu teksti, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja suur tänu edasi tervise ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud lõige seitse originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksa, originaaltekst ja esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. edasi lõige üksteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud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 tagasi lükatud. originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on äh, muudatusettepanek äh, härra Breyerilt. härra Breyer, palun, teil on sõna mr president based on rule 180 paragraph 4 of. mis puudutab nüüd äh, kodukorra reeglit sada kaheksakümmend neli siis selle põhjal äh, esitan äh, suulise muudatusettepaneku et korrigeerida viga see dominants tuleb meie muudatusettepanekust äh, ära kustutada. see puudutab äh, muudatusettepanekut kuus kaks korda, seitset ja üheksat üks korda, see puudutab äh, konfidentsiaalsust ja see on seotud Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud konsultatsioonidega. suur tänu kas äh, keegi on sellele muudatusettepanekule vastu? me ei näe piisavat arvu äh, saadikuid ja meil on äh, piisav arv saadikuid, äh, kes on vastu, neid muudatusi ei saa lubada. kuidas, palun, kolleeg? Case... lugupeetud president, vastavalt äh, sada kaheksakümmend lõige viiele kodukorrast tahaksin kuus, seitse, üheksa tagasi võtta muudatusettepanekud. Need muudatusettepanekud on äh, tagasi võetud ja alustame seega hääletust muudatusettepanekust number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi lõike kakskümmend neli kahes osas, kes on poolt? esimesele osale vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõige kakskümmend viis, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. soovite kontrolli, hästi see oli napp, sellepärast et kogu vasakpoolne tiib ei tõstnud kätt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi lõige nelikümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õnnesoovid ja palun nüüd äh, kõikidel nendel, kes äh, hääletusselgitusi ei soovi anda, saalist vaikselt ja kiiresti lahkuda, nii et äh, me saaksime peagi alustada hääletusselgitustega. liebe Kolleginnen und Kollegen. austatud kolleegid, ma hea meelega alustaksin hääletusselgitustega ja me alustame kõigepealt resolutsiooniga LGBTI inimeste avalik diskrimineerimine, nendevastane vihakõne. sõna soovib äh, proua Benjo. Aurelia, palun. kallid kolleegid, siis kui järjest rohkem on homofoobiat meie ühiskonnas, ja füüsiline agressioon on igapäevane asi, siis inimeste suhtes johtuvalt nende äh, seksuaalsest orientatsioonist, siis äh, kahjuks meie rändepoliitika on meid äh, sundinud kõrvale vaatama paljudest tõsidest, tõsistest teemadest. aga Saksa uurimus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal näitas meile seda, mida meie hulgas juba väga paljud teadsid ja siin räägitakse just homofoobiast ja religioossest integrismist. ja vasakpoolsed et tegelikult tegemist on religioon ja poliitika poolt allutatud piirkondadel, aga millest me räägime? et äh, religioossed dogmad, äh, mina, mida mina palun, et kas komisjon lõpuks hakkab tegelema? meil on nii palju sõnasoovijaid, et palun pidage kinni kõneajast, härra Käleher, palun mulle valmistab kurmameelset see, kuidas olades liikmesriikides valitsused kohtlevad LGBTI kodanikke. tahan üles näidata solidaarsust. ajalugu on näidanud, et kui üks rühm teistest eraldada, siis äh, see tähendaks seda, et tahetakse luua ju äh, vabu tsoone nii-öelda, aga see näitab meie ignorantsust ainult. LGBTI kodanikel on samad õigused elada, töötada ja oma vabadusi nautida. osad äh, ühiskonnad tahavad nende õigusi piirata, aga nad peaksid pikalt mõtlema, kas see on ikkagi kooskõlas nende liikme staatusega Euroopa Liidus üks uhkemaid hetki minu karjääris oli kaks tuhat viisteist, kui Iiri rahvas avalikult otsustas äh, tsiviilabielu laiendada ka LBTI õdedele, vendadele äh,, naabritele, sõpradele, onudele, tädidele ning härra Pomba. härra Pomba. austatud härra president, kallid kolleegid sel aastal Gazeta Polska, üks, mis on Poola kõige tähtsamaid ajalehti ja toetab Poola valitsust, on eh, jaganud eh, kleebiseid LGBTI vaba tsoon ja väga paljud eh, kohalikud omavalitsused on öelnud, et nemad on vabad LGBTI ideoloogiast ja Poola ei ole ainukene juhtum. tegemist on tõelise ristisõjaga, mis, mida me võime näha igal pool Euroopas ja homofoobia on väga paljudes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides saanud äh, keskeks poliitikaks. ja kus äh, vihajuhtumeid on järjest rohkem ja diskrimineerimine järjest laieneb ja inimõigused on jagamatud ja üldised ja LGBTI vastaste rünnakute autorid on need, kes ei austa ka naiste õigusi ja rünnak õiguste vastu on rünnak kõigi õiguste vastu. aitäh ja proua Ritsi. lugupeetud president, aitäh. siin on šokeerivaid kommentaare tehtud Poola LGBTI äh, kogukonna vastu tundub, et on nüüd trendikas kuidagi geide vastane olla, me ei tunne ennast enam turvalisena räägitakse ideoloogiast, aga tegelikult öö, äh, me näeme, et nüüd aetakse see segamini ka rändevastase võitlusega. kolleege enam siin ei ole, ma ei saa Äh, ütelda, et temal on äh, Lõuna-Sahara äh, inimeste vastane foobia. aga me näeme, et ta on sõna võtnud ühe inimrühma vastu. regionaalses parlamendis Poolas tehti avaldusi LGBTI vaba tsooni kohta ja nad ütlesid, et meie jaoks kogu LGBTI on midagi ebanormaalset me leiame, et tegemist on haige vähemusega, kes tahab ennast peale suruda äh, tervele ühiskonnale. Poolas äh, tolereeriti homofoobiat, aga me ei tohi sellele lasta sündida suur aitäh, proua Damato, palun. suur aitäh, viha äh, õhkkond, mida on toetanud ka Poola võimud ning äh, sõnalised ja füüsilised rünnakud on täiesti vastuvõetamatud. tegemist on kodanike, Euroopa kodanike põhiõigustega ning Euroopa Parlament ei tohi ainult pealt vaadata, ka nõukogu ja komisjon peavad need hukka mõistma. ma toetan seda resolutsiooni ettepanekut ja meil on vaja samuti äh, diskrimineerimise ja vägivalla vastast direktiivi äh, jõustada. seeläbi tuleb äh, Äh, lõpp teha seksuaalorienteeritusega kuritegudele. LGBTI kodanike õigused on ka põhiõigused, liikmesriigid ning institutsioonid peavad neist kinni pidama ning kaitsma neid vastavalt äh, lepingutele. Äh, peab mõistma, et LGBT inimesed on endiselt veel ohus, õigus armastada on ohtu sattunud. aitäh proua Mihhaila Šoidrova, palun. head kolleegid. ma muidugi mõistan, et puuetega inimestel on nende õigused, ka teistel vähemustel peaksid olema omad õigused need peavad olema tagatud ja muidugi mõista ma olen igasuguse diskrimineerimise vastu ka LGBT inimeste suunal me peame meenutama, et see on tegelikult vastuolus põhiseaduslike põhimõtetega ning samuti Euroopa Liidu põhimõtetega. ma olen veendunud, et ka Poola põhiseadusega on see vastuolus. kuulutada välja LGBTI vaba ala või ideoloogia vaba ala tegelikult viib vihani ja homofoobiani. ma ei saa sellega nõustuda, samas aga ma usun, et see küsimus on miski, mis tuleb Poolas endas ära lahendada ja ma olen veendunud, et Poola kodanikud äh, astuvad vastu sellisele viha õhutamisele ning äh, ideoloogilisele rünnakule. see on ka põhjuseks, miks ma jäin erapooletuks. härra Hannan, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja. jällegi, tegemist on resolutsiooniga, kus, eh, mis viib selleni, et tuleb välja, et meil on vaja ühtset emaduspoliitikat ning eh, standardiseeritud vajalikku, aga mina olen liberalist, ma leian, et on täiesti hämmastav, et valitsused kuidagi tahavad diskrimineerida oma kodanikke eh, seksuaalse kuuluvuse põhjal. mina olen ala, juba pikalt toetanud tsiviilpartnerlust, aga siin selles resolutsioonis sellest me ei räägi, vaid me räägime sellest, et Euroopa kuritarvitavad oma võimu, äh, aga siin ei ole lepingulist alust selleks, et Brüssel sekkuks ning see, miks see resolutsioon kogu aeg jälle välja tuuakse, see on lihtsalt üks võimalusi äh, näidata ajakirjandusele, et näete, too ja too hääletas vastu ja ei hooli küsimusest, ei, nii see ei ole. meie jaoks on see tähtis, aga ma usun, et on täiesti võimalik uskuda väärikusse kõikide kodanike jaoks, kuid samuti uskuda sellesse, et demokraatlik protsess on ka püha ning samuti hääletuste tulemused. suur aitäh, härra Tšambaski, palun! head kolleegid! mina kategooriliselt hääletasin selle resolutsiooni vastu, seda sellepärast, et et siin toodetakse, toetatakse LGBTI propagandat meie vennalikus Poolas. Euroopa Liit peab mõistma, et Euroopa Liidus on endiselt riike, kus perekond ikkagi tähendab liitu naise ja mehe vahel, kellel on ka lapsi. Euroopa Liidul on paljusid muid olulisemaid küsimusi lahendada arutagem neid ja jätkem pereväärtused ja traditsioonid liikmesriikide hoolde. selline LGBTI ideoloogia pealesurumine pluss strateegia laste valdkonnas, see meenutab mulle aegu, mille dire-, diktaatorid sundisid ideoloogiat peale. jõul on tulemas ja taoline lähenemine on täiesti vastuvõetamatu. härra Palmer, LGBTI ja ideoloogia mina tahaksin ütelda, et see resolutsioon tegelikult räägib sellest, ja homofoobiast üldiselt. aga siin resolutsioonis ei räägita sellest, äh, et sport, kus ka muuseas on homofoobiat, aitab samuti võidelda homofoobia vastu. me teame, et jalgpallis on kampaaniad läbi viidud. mina olen ka mm, hobusevõidusõitude äh, ameti liige ning ma tean, et äh, selles valdkonnas on tõsist tööd tehtamas nii et ma tahaksin lihtsalt ütelda järgmist. kahjuks see sport vahel on homofoobia äh, kohaks, kus homofoobiat on, aga me saame spordis ikkagi väärtusi ka toetada ning äh, väljakult välja lüüa need, kes homofoobsete sõnadega esinevad. suur aitäh, proua Fox! jäin erapooletuks sellepärast, et siin kriminaliseeritakse vihakõnet ja see on tsenseeriv ja problemaatiline, kes otsustab, mis on vihakõne, näiteks Ühendkuningriigis paljud äh, lesbid ja feministid ei nõustu uue äh, tolerantse äh, lähenemisega ning nõutakse, et naised bioloogiliselt eitaksid oma kehavajadusi teised liikmeriigid ja need demokraatlikud otsused vajavad, otsused vajavad austamist. see, kuidas me käitume, kuidagi ei aita võrdõiguslikkuse saavutamist, bürokraatlik sekkumine ei ole poliitiline võit. resolutsioonide vastuvõtmine ei tähenda seda, et me suudame südameid pöörata. härra Gilles Le Breton. tänan, härra president mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, millega mõistetakse Poola süüdi, sellepärast et ma leian, et Euroopa Liit ei peaks sekkuma oma liikmesriikide sotsiaalpoliitikasse ja ma ei ole nõus selle diskrimineeriva viisiga, kuidas parlament käitub Poolaga. ta on juba stigmatiseerinud selle, mis puudutab seksuaalkasvatut ja nüüd rünnatakse Poola kohalikke omavalitsusi, kes on jaganud kleebiseid ja kes on LGBTI ideoloogia vastu, aga samas ma mõistan hukka igasuguse diskrimineerimise inimeste suhtes johtuvalt nendest seksuaalsest suundumusest, aga ma arvan, et siin on tegemist kriitikaga sugusid puudutavas polo-, poliitikas. aga Euroopa Liit peab Poolaga ka käituma austusega, aga mitte võtma vastu niivõrd brutaalse resolutsiooni tema suhtes. aitäh! härra Lopez Aguilar, palun. austatud härra president. see resolutsioon võeti vastu suure enamusega resolutsioon, mis on vihakõne vastane, diskrimineerimise vastane ja see on väga tähtis, et parlament seda tegi, eriti pärast äh, just, kui me oleme tähistanud Lissaboni leppe ja põhiõiguste harta kümnendat sünnipäeva, millega mõistetakse igasugune diskrimineerimine hukka. ja kui need, kes ütlevad, et diskrimineerimine äh, seksuaalse sättumuse põhjal on ideoloogiline, nad eksivad ja ja sellega lähevad nad vastuollu põhiõigustega, mis on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad. eile tähistasime me diskrimineerimise vastase võitluse päeva ja rääkisime puuetega inimestest ja nende õigustest. ja väga tähtis on see, et me oleksime diskrimineerimise vastu ükskõik millistel põhjustel. Mrs Jackie Jones Eh, proua Jackie Jones. Support... aitäh, ma toetan seda fraktsioonidevahelist eh, resolutsiooni vihakõne vastu eh, olgu see veebipõhine või mitte, mis on suunatud LGBTI inimeste vastu ja väljendan oma solidaarsust selles lahingus LGBTI õiguste eest kõikjal Euroopas ja maailmas. sallivus ja kaasatus on need alused, millele Euroopa Liit üles ehitati ja millel me ka tööd jätkame. me peame koos töötama äh, selle nimel, et võidelda LGBTI õiguste vähenemise vastu Euroopas. ei ole mingisugust võimalust, et Euroopas või äh, maailmas loodaks LGBTI vabu tsoone. me peame toetama hariduse rolli mm, ning edendama äh, terveid suhteid, eneseaustust ning inimväärtust in,, inimväärikust ning õigusi. seda kõikjal Euroopas me peame samuti kaitsma liikumisvabadust ning ka LGBTI eh, kodanike kodukondadel ning eh, tagama nende õiguste kaitse, nagu see on kirjas ka põhiõiguste hartast. me ei pea neid mitte ainult eh, kaitsma, vaid ka laiendama, nii et näiteks vabakaubanduslepingutes peame samuti mõjuhinnangu läbi viima inimõigustest kinnipidamise kohta ning kui see on negatiivne, siis kokkulepet mitte sõlmida. aitäh, proua Anderson! suur tänu. ma hääletasin selle resolutsiooni vastu sellepärast, et äh, ei ole homofoobne eelistada traditsioonilist perekonda ja ma hääletasin vastu, kuna Euroopa Parlament jällegi näitas, mis show'd siin äh, tehakse. homoseksuaalide õigusi ei tugevdata selliste sümboolsete resolutsioonide ja pidupäevakõnedega. Neid õigusi tugevdatakse nii, kui öeldakse selgelt, kes homoseksuaalsete õigusi rikuvad. ja need ei ole Euroopa rahvad, kes homoseksuaalsetelt need õigused ära võtavad. see on see kultuur, mida me miljonite kaupa Euroopasse sisse impordime, kes äh, levitavad siin homofoobiat ja see kultuuriimport tuleb lõpetada, kui me tahame homoseksuaalide õigusi kaitsta. Annika proua Annika Brüne. aitäh, härra president. Äh, vägivalla hukkamõist äh, äh, homoseksuaalide suhtes. see tekst, mille me täna äh, vastu võtsime, instrumentaliseerib selle poliitika ja see resolutsioon on taaskord võimalus rünnata Poola valitsust, kes ka teiste teemade osas ei ole valinud seda liberaalset teed, mida teie olete nõudnud. ja siin pannakse kokku äh, homofoobia, LGBT ideoloogia ja ja siin Äh, nimetatakse populiste kui äh, vastutavaid, äh, vastutajaid homofoobsete sammude eest. ja statistika seda sugugi ei toeta. meie oleme igasuguse vägivalla vastu homoseksuaalide suhtes aset leiva vägivalla vastu, aga aga me ei saa hukka mõista demokraatlikult valitud Poola valitsust.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 Äh, õiguse ja õigluse partei valitsuses ja tänapäeval näidatakse näpuga selle partei poole ja rünnatakse teda täiesti ekslikel põhjustel. ja ma kuulen, kuidas vasakpoolsed esinejad ütlevad, et meie partei on süüdi diskrimineerimises LGBTI inimeste suhtes, aga mina siseministrina võin öelda, et vastupidi, äh, politsei on alati kaitsnud neid inimesi, kes on tundnud, et nad on ohus. ja minu ja minu valitsuse jaoks ei ole mitte mingisugust kahtlust, ükskõik milline on kodanike seksuaalne sättumus, iga kodanikku peame me kaitsma, sealhulgas ka homoseksuaale. ja poolakana on mul tõesti häbi kuulata kõiki neid valesid, mida öeldakse äh, meie riigi kohta ja mida teie siin olete öelnud ja seda on teile kõrva sosistanud äh, vasakpoolsed poolakad siin selles saalis ja nemad vastupidiselt teile teavad, kuivõrd ulatuslikud on need valed, mida me siin kuuleme. ei ole mitte mingisugust ohtu ega, ega rünnakuid homoseksuaalide suhtes. ja palun külastajatel äh, mitte aplodeerida, see ei ole kodukorra kohaselt meil lubatud. järgmisena saab sõna Martin Horwood, palun. You, mr president i am pleased to express my strong. suur aitäh, ma tahan väljendada tugevat toetust resolutsioonile mille poolt hääletasime ja mis puudutas vihakõnesid LGBTI kogukonna vastu. tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et Poola juhtumeid on kahjuks põhjendatult välja toodud kirik, me teame, et äh, seal on inimesi ja ka kirikuid ja muuhulgas äh, Varssavis äh, kohtu ette toodud ainult sellepärast, et tseremooniaid on läbi viidud ka LGBTI inimestega see on täiesti vastuolus Euroopa Liidu väärtustega, LGBTI kodanike õigused on inimõigused ja neist tuleb austada. Tota, ja järgmine päevakorrapunkt õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses ja esimesena saab sõna kolleeg Aubry, palun. suur tänu, alates kahe tuhande teisest aastast kuusteist miljardit eurot täiendavaid makse on kogutud. Äh, Prantsuse suurfirma Gucci Saint Laurent Äh, oleks pidanud kaks koma viis miljardit rohkem maksma, aga miks nad pääsevad maksude maksmisest? peab olema idioodi, et, et kui sa maksad, kui nii paljud riigid pakuvad sulle maksudest kõrvale hiilimise skeeme, maksuparadiisid on tõesti kahjulik, kahjustanud mm, maksupoliitikat Euroopas ja liikmesriikidel äh, on praegu ajalooline võimalus OCDE läbirääkimisi mõjutada, mis puudutab maksustamise reegleid selleks, et rahvusvahelised suured kontsernid ka maksaksid makse ja parlament peab olema ambitsioonikas ja peab võitlema maksuõigluse eest ja selle eest, et oleksid meil õiglased põhimõtted selles osas ja kui meil ei ole korralikku nimekirja maksuparadiisidest, siis rahvusvahelised kontsernid jätkuvalt kasutavad selle võimaluse ära. härra Stanislav Poltšak, palun pane předsedající já jsem v daňových otázkách velmi obezřetný opatrný. Ehm, ma üritan alati väga ettevaatlik olla kui maksudest räägime ja ma ei ole kunagi hääletanud Äh, konsolideerimise või ühtlustamise poolt, sellepärast et nii palju, kui mina seda mõistan, on praegune olukord rahuldav, aga ma pean ütlema, et toetan seda resolutsiooni, seda esiteks sellepärast, et traditsioonilise vasakpoolsed on äh, teinud ettepanekuid, mis ei ole läbi läinud, nagu miinimum äh, ühtlustatud maks aga samas eh, majanduse digitaliseerimine on selge üleskutse kõigile. siin me saame vägagi hästi näha seda, kuidas eh, kogu sissetulek eh, maksuparadiisidesse lõpuks jõuab. sellest tulenevalt ma tervitan seda, et digimajandust käsitletaks ühtsena Euroopas ja see on ka põhjuseks, miks ma seda siin toetasin. härra Miller suur tänu, härra president. mina hääletasin selle eelnõu poolt, sellepärast et ma leian, me peame tegema kõik, mis on meie võimalus, võimuses selleks, et või, võidelda maksudest kõrvalehiilimise vastu. komisjon ja liikmesriigid peavad, neil peab olema korralik Äh, maksustamise süsteem, mis puudutab ka äh, äh, digivaldkonda, sellepärast et suurtel et digi, digivaldkonda suurtel ettevõtetel on tõesti meeletud kasumid meie liikmesriikidest, aga makse nad ei maksa lihtsalt sellepärast, et nende peakorter asub väljaspool Euroopa Liitu. ja ma arvan, et mis puudutab liikmesriikide osa selles valdkonnas, siis me peaksime ära kasutama kõik võimalused, mida meile Euroopa Liidu lepingud annavad härra Kelly. ma tahaksin tervitada algatust äh, ja arutelusid uues parlamendis neis keerulistes küsimustes kahjuks, aga siiski ei saanud kõnealust resolutsiooni toetada. tegemist on väga keeruka küsimusega. OECD tasandil on üritatud leida õiget maksustamist digiettevõtetele. ma tahaksin selgelt tervitada seda, et maksusüsteem toimiksid kõikjal, ettevõtted äh, peavad mäng-, maksma seda, mis nad, äh, mis on ette nähtud, aga paljud digiettevõtted on rahvusvahelised põhimõtteliselt. sellest tulenevalt ma usun, et me peaksime toetama äh, praeguseid OECD tasandi jõupingutusi selleks, et leida ühtset lahendust järgmise aasta lõpuks ühepoolne tegevus Euroopa Liidu poolt, nagu siin resolutsioonis on välja pakutud, võiks meie ülemaailmset konkurentsivõimet kahjustada ning seda võidaks käsitleda ka kui rünnakut USA äh, ettevõtete vastu. ometigi olen valmis äh, jätkama konstruktiivset arutelu neil teemadel järgneva kaheteist kuu jooksul. ja nüüd jõuame järgmise punkti juurde õigusriik Maltal ja esimesena saab sõna kolleeg Lopez Abil-, Aguilar, palun. suur tänu, härra president. täna hommikul kui olid kohal president von der Leyen ja ülemkogu president Michel, me arutasime ülemkogu järeldusi ja rääkisime Lissaboni leppe kümnendast sünnipäevast ja põhiõiguste harta äh, ellurakendamisest. aga nüüd me räägime olukorrast Maltal, mõned teised võivad öelda, aga Ungari, aga Poola ja kui me soovime, et nõukogu teeks selle, mis on tema kohus, sellepärast et parlament on teinud selle, mis on tema kohus, siis õigusriigi põhimõtted ja põhiõiguste hartaga seonduv raamistik, mis libe komisjon vastu võttis, selle peaks ka nõukogu heaks ki-, kiitma, sellepärast et perioodiliselt äh, vaadatakse üle äh, ja seda, kuidas on lugu põhiõiguste järgimise, põhiõiguste aut-, austamisega ja me ei saa nõustuda sellega, et erinevatele rahastamistele saavad ligipääsu need, kes põhiõigust kes õigusriigi põhimõtteid ei järgi. proua Tomtš, aitäh. mind šokeerivad viimased uudised Maltalt, korruptsioon, viisaküsimustes, maksuparadiis ja nii edasi. tundub, et olukord on palju hullem, kui me üldse ette kujutasime. ajakirjaniku mõrva uurimine on äh, välja viinud lausa peaministri kabinetini. iga mõistlik poli-, poliitik astuks tagasi. kaks aastat tagasi kolleegid, osad neist sotsialistid, üritasid õigustada Malta valitsust. ja nad küsisid, kuidas on aga samas nad on alati hukka mõistnud neid valitsusi, mis ei ole nende äh, Äh, erakondade kätes. Äh, ometigi korruptsiooni on kõikjal, ma kutsun üles komisjoni äh, analüüsima olukorda ning kasutama samu kriteeriumi hinnangu koostamisel kõikide jaoks. aitäh, härra Pospišil. mina toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et ma usun, et ajakirjaniku mõrv võttes arvesse, millised on Euroopa väärtused, on täiesti kohutav tegu ja seega on igati mõistlik, et meie reageeriksime, me ei ole õiguskaitseorgan, me ei saa sekkuda kohtusüsteemi tegevusse Maltal, aga õigusriik ja meie põhimõtted on Euroopa omad, nii et meie moraalne kohustus on ütelda, et jah me hoiame silma pead selle, peal sellel, kuidas äh, juhtumit uuritakse ja anname endast parima selleks, et see uurimine toimuks asjakohaselt ning et äh, mõrva kordaseadjad ka kohtu ette jõuaksid ning karistamist, karistatud saaksid. isegi kui tegemist on poliitikute endiga härra Joachim Budzinski, palun. suur tänu, härra president mu daamid ja härrad, muidugi ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, aga samas demokraatlikus riigis, mis on Euroopa Liidu liige, äh, tapetakse ajakirjanikke. tegemist on tõesti nördima paneva juhtumiga ja me ei saa toimida muud moodi, kui hääletada selle äh, poolt, aga samas ma jäin erapoole, poolikuks, pooletuks, mis puudutab lõiget kaheksa, kus räägitakse õigussüsteemist Maltal ja selle mõjust. meil on tegemist tapetud ajakirjanikuga, see on midagi sellist, millega me puutume kokku peaaegu igal nädalal. Pariisis on praegu inimesed äh, tänaval, inimesed saavad haavata, politsei neid äh, ähvardab, äh, Hispaania, Barcelona ja mitte kellegi suhtes nendest riikidest ei ole kohaldatud artiklit seitse, aga seda on kohaldatud minu riigi suhtes, sellepärast et meil on aset leidnud õigusreform ja nii, et meil, me oleme igasti õigustatud selle reformiga edasi minema. tänan ja nüüd äh, tolmeldajad käsitlevad Euroopa Liidu algatust, kolleeg Keller, palun. jah, aitäh. Äh, põllumajandus, äh, bioloogilise mitmekesisuse ja muud küsimused on hästi kaetud, aga mesilaste ellujäämine on tõesti ka rahvast äh, huvitama hakanud ning me peame ka vastutustundlikult selles valdkonnas käituma. sellel nädalal Lääne-Korgis, minu valimisringkonnas on uus lahendus välja pakutud selleks, et mesilaste asja edendada. mesinikud liit on loonud, äh, äh, võtnud meetmed selleks, et toetada mesinikke ja aidata neil oma äh, mesindusi luua hädavajalik on, et tulevane ÜPP ka võtaks meetmeid äh, just mesinike jaoks. võib-olla on tegemist unelemaga, aga kas ei oleks suurepärane, kui igas talus oleks vähemalt üks mesilastaru? suur aitäh! suur aitäh! Äh, proua Millan, ma toetan täielikult seda teksti mis pöörab tähelepanu äh, Euroopas äh, väga teravale tolmeldajate äh, küsimusele. sellega osas tegi Euroopa Parlament ka avalduse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunis ja seda sellepärast, et olukord on katastroofiline. praegune olukord on väga ohtlik kogu ökosüsteemile, ühiskonnale ja elurikkusele meie põllumajandus sõltub täielikult tolmeldajatest, eh, nii-öelda mesilaste tasutavat eh, teenusest, ilma selleta variseks kokku kogu põllumajandus, Hiinas on näiteks terved piirkonnad eh, kaotanud igasugused putukad ning äh, Äh, me peame mõtlema ka selle peale, milline on meie kollektiivne vastutus, äh, millised on lahendused, mis garanteerivad äh, tolmeldajate ellujäämise. suur tänu, proua Mihhaila Šoidrova. suur aitäh. mina sooviksin tänada selle raporti eest ning rõhutada seda, et äh, Euroopa Parlamendi tugev toetus on äh, aidanud vastu võtta mitmesuguseid äh, keerulisi otsuseid, mis puudutavad tolmeldajaid, see on keeruline olukord, see ei puuduta siin mitte ainult elurikkust, vaid see puudutab põllumeeste tegevusvõimekust. Nad peavad suutma edasi tegutseda. tolmeldajad tolmeldajaid on aina vähem, see tähendab, et äh, põllumeeste äh, äh, saagikus samuti väheneb, nad peavad aga saatma edasi tegutseda maapiirkondades. peame tegelema sellega, et praegused putukamürgid asendataks. järgmisena saab sõna kolleeg Uue az sd shadow raportöörjeként tehát a olles olnud variraportööriks äh, selle raporti puhul äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt tahaksin mina tahaksin tänada kõiki kolleege ja tervet täiskogu selle eest, et te toetasite meie ettepanekut ning et äh, te selle ka tekstiga olite sellisel kujul päri eile argumenteerisin ma juba äh, pikalt äh, selles osas, äh, mikspärast peaks jah ütlema käesolevale ettepanekule. ja praegusel hetkel räägime me ju eelkõige sellest, et õigusloomeprotsessi tuleks selles valdkonnas toetada. aga kokkuvõttes peame me võtma uut rohelist lepet väga tõsiselt, mitte ainult siin Euroopa äh, Parlamendis, vaid ka eraisikuna. me peame muutma oma elustiili ja oma harjumusi, me peame muutma neid tegevusi, mis äh, meie keskkonda aitaksid paremini kaitsta. ja see äh, puudutab ka tolmeldajaid ja mesilasi samamoodi. suur tänu järgnevalt, äh, kolleeg Vondra, palun. Pane předsedo, často tu varuji před unáhlenými ideologicky motivovanými kroky a upozorňuji. ma väga tihti eh, lausun eh, siin eh, hoiatussõnu selles osas, et võetakse samme, mis on ideoloogilised ja võib-olla liiga tormakad. kümme aastat tagasi kiitis meie parlament heaks biokütused ideoloogia nimel ja tulemused nüüd ajavad juuri igale poole. Tšehhi peaminister on väga palju rikastunud äh, muideks äh, selle otsuse tõttu. eile debatil ju seda ka arutasime. meie äh, põldudel on pestitsiid kasutusel nimega Roundup ja selle tulemusena miljonid mesilased ja teised tolmeldajad surevad. ja just selle tõttu olin ma selle raporti poolt, aga ärgem unustagem, et Euroopa Parlament on ka süüdlane siin suur tänu, järgnevalt kolleeg Tšambaski, palun. head kolleegid. mesilased ja nende heaolu on väga tähtsad mitte ainult bulgaarlaste jaoks, vaid Euroopa jaoks ja sellepärast äh, toetasin ma selle resolutsiooni ettepanekut. pestitsiidide keeld on ülioluline, aga me peame ka omama selles küsimuses realistlikke ootusi. kui me ei äh, tegutse vastavalt teadustulemusele, siis ei ole me väga produktiivsed. Äh, selles tekstis on mitmeid äärmust, äärmusi välja toodud. mõningad taimekaitsevahendid on ohutud ja neid on äh, võimalik mõistlikult kasutada. vastavalt viimastele uuringutele ei tee nad ka kurja tolmeldajatele. meil on vaja ühest küljest jah, mesilasi kaitsta, aga teisest küljest ka põllumajandustootjatele head teha, aitäh. härra Pospišil, palun järgnevalt. Äh, suur tänu teile, juhataja mina kordan üle seda, mida ütlesid juba eelkõnelevad kolleegid. esimesel pilgul paistab see teema Äh, mittesobivana Euroopa asjadesse, sellepärast et tundub, et tegemist on väga väikese asjaga, aga tegelikult on teema tõsine ja seetõttu on hea, et Euroopa Parlament äh, tegutseb äh, ka tolmeldajate küsimustega ning püüab ennetada seda katastroofi, mis tolmeldajate kadumise järgselt meie põllumajandust tabaks. ja see on nii oleks ka majanduslikult väga tõsine löök. Äh, sellepärast toetasin ma käesolevat raportit. ma tahan lõpetada seda, et Euroopa põllumajandus nõrgeneb ning peatada ka katastroofi. järgnevalt tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine ja proua Melle Hääl, palun aitäh, lugupeetud juhataja, on selge, et tervise- ja hooldusvaldkonna digiüleminek on oluline tehnoloogia nõuab, annab meile võimalusi eh, keha toimimise kohta täiendavaid seadmisi anda ning eh, revolutsioon toimib just digivaldkonnas. kümme protsenti Euroopa Liidu SKT-st on seotud sellega ja tegemist on seega suure väljakutsega see resolutsioon, mida me toetame täielikult, toob välja äh, andmete kogumisega seotud väljakutsed, äh, mis puudutab seda, et meil on vaja täiendavaid teadmisi, oluline on paika saada ka kaitsemeetmed, on vaja andme